Dear colleagues, can I ask coordinators whether, dear coordinators, whether your feeling is that you have uh, all kallid koordinaatorid, kas teie arvates kõik äh, meie inimesed on saalis, et me võiksime hääletamisega alustada? proua Manescu. aitäh. ma tahtsin küsida teilt ja kolleegidelt, et kas te kõik olete saanud viimased suulised muudatusettepanekud et ma ei pea hakkama neid ette lugema või et kõikidel on need olemas. jah, ei, me ei pea hakkama lugema neid, kõik on olemas paberites. nii et kas võime hääletamisega alustada, koordinaatorid, kas teie arvates kõik teie inimesed on siin? Teie tunnete, et teie seljatagune on kindel. nii et kolleegid, sel hommikul alustame hääletamisega, aga nagu tavaks kontrollime üle, kas kõikide kaardid toimivad, nii et palun pange hääletuskaardid masinasse ja hääletamine on avatud, hääletame. hääletamine ei ole veel lõppenud. kõik ei ole hääletanud veel või enam-vähem on, aga mingi erinevus on kaartita ja inimeste arvu vahel? ei, sul ei ole kaarti. nii et alati tuleb lisada siis teid häältele. nii et kõikidel on kaart, välja arvatud eh, Joachim Seller, kes, eh, kelle hääle me siis lisame. nii et alustame hääletusega äh, punkt kaheksa, Ramona Nicole Manescu, regionaalpoliitika hea juhtimistava Euroopa Komisjoni abi ja kontrolli menetlused, ma saan aru, et proua Manescu tahab mõne sõna alustuseks öelda või ei? hästi äh,. Lihtsalt teile teadmiseks, meil on kuuskümmend, oli kuuskümmend üks muudatusettepanekut, oleme suutnud Äh, saavutada seitse kompromiss muuderääkimiste tulemusel ja alustame hääletamisega, alustame kompromissettepanekust kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek üksteist, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, seega vastu võetud. edasi muudatusettepanek seitseteist, siin on suuline muudatusettepanek, kas keegi on selle vastu? seega hääletame muudatusettepanek seitseteist muudetud kujul, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud edasi üheksateist, kes poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud, kakskümmend, kes poolt, vastu, erapooletud, selgelt vastu võetud, kakskümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kompromiss neli, kes on poolt vastu, erapooletud, see on vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. edasi kompromiss viis, kes poolt, vastu, erapooletud, see on ka vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend seitse, siin on suuline muudatus, kas keegi on suulise muudatuse vastu? ei, seega muudetud kujul, kes poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaheksa muudetud kujul, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. see oli keeleline muudatus. kakskümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, edasi kolmkümmend neli, suuline, kas keegi on vastu? ei, seega muudetud kujul, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, siis muudatusettepanek kolmkümmend üheksa, samuti muudat-, suuline muudatus, kas keegi on suulise vastu? ei, seega muudetud kujul, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend, kes poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üks, kas keegi on suulise muudatuse vastu siin? ei, seega hääletame, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend viis on tagasi võetud nelikümmend kuus langeb ära, seega nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. viiskümmend üks koos suulise muudatusega, kas keegi on suulise vastu? ei, seega muudetud kujul viiskümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi põhjenduspunktid, muudatus üks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm, kes poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks, põhjenduspunkt A, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi muudatus kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. vähemalt mulle tundus nii. seitse eraldi hääletus, esimene osa, kes on poolt, tei-, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu. ma arvan, et nüüd on meil võimalus kontrollida. kontrollime muudatusettepanek seitse, teine osa. hääletus on avatud. ei ole veel, nüüd on alanud hääletus lõppenud, kakskümmend kolm poolt ja Jahim oli ka poolt, nii et kakskümmend neli poolt, üheksa vastu. muudatusettepanek kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd üheksa koos suulise muudatusega, kes keegi on suulise vastu, ei, sega, kes poolt, muudetud kujul, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd lõplik hääletus, elektrooniline hääletus on alanud. hääletus lõppenud, kolmkümmend neli pluss Joachim, kolmkümmend viis, kõik poolt ühehäälselt. peagi ütlema siin, et õnnitlused, see on iseenesestmõistetav, kõrvalt kolleeg ütleb, et tema mäletamist mööda on see absoluutselt esimene kord, kus tulemus on ühehäälne. see on hea juhtimise tõend, aitäh! ja nüüd läheme millegi juurde, mis võib-olla ei ole nii ühehäälne, aga loota võib resolutsioon lisaks suulisele küsimusele Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja regionaalpoliitika ka pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat oli ka kakskümmend kaheksa muudatusettepanekut, püüdsime saavutada kompromisse, aga kompromisse ei ole, nii et hääletame individuaalselt. nii et läheme hääletamise juurde, kolleegid, kõigepealt muudatusettepanek number kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli on tagasi võetud, viis, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kümme on tagasi võetud, üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaksteist, kes on poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, kolmteist, kes poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, neliteist, kes poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, viisteist, kes poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on ka tagasi lükatud, seitseteist, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. edasi kaheksateist, siin on suuline muudatus, kas keegi on suulise vastu? ei, siis hääletame kaheksateist muudetud kujul, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksateist nii et kolleegid, üheksateist ja kakskümmend koos, hääletame koos neid, kes on poolt? vastu, erapooletud, mõlemad tagasi lükatud, kakskümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaks, kakskümmend kaks, kes poolt? vastu, erapooletud vastu võetud, kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend viis, tagasi võetud, kakskümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, ja muudatusettepanek üks, citations, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, lõplik hääletus elektrooniliselt, hääletus on avatud, hääletus lõppenud, pluss üks ja pluss Joachim, nii et kaks, kolmkümmend üheksa poolt ja üks erapooletu mis on ka sugugi mitte paha. kallid kolleegid, edasi punkt kümme, meil on külaline Jan Olson, kes on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee eest raportöör aa, tema tuleb alles kell kümme. meil on nelikümmend minutit, aga kas on võimalik, et me võtame siis oma järgmised punktid edasi? kallid kolleegid, külaline tuleb alles kell kümme, me kutsusime ta kella kümneks. me võiksime tegeleda siis järgmiste päevakorrapunktidega, aga kõigepealt võib-olla info selle kohta, mida koordinaatorid eile otsustasid. punkt üks, koordinaatorite kohtumisel raportite ja arvamuste jagamine mitteseadusandlikud äh, raportid äh, Euroopa Liidu romide kaasamise strateegias ja anti EPP-le, me tahaksime nii kiiresti kui võimalik saada ka nime, punkt, järgmine punkt, järgmine arvamus, poliitika väljakutsed ja eelarveressursid jätkusuutliku Euroopa Liidu arenguks pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat, selle said sotsialistid ja demokraadid, nimi on praegu teadmata ning siis arvamus kultuuriloometööstuse potentsiaali avamine, selle sai ECR, nimi on teadmata. Euroopa number üks äh, turismi sihtkoht ja turismiraamistik Euroopas, selle said samuti sotsiaaldemokraadid ja demokraadid. siis arutasime ka ettepanekuid Äh, avalikeks kuulamisteks. ja siin leppisime kokku, et äh, suuremate kuulamiste prioriteetidena on tulevane ühtekuuluvuspoliitika ja seal kasutame ka viiendat ühtekuuluvusaruannet alusena ning samuti kuulamine tulemuste põhisema süsteemi suunas ühtekuuluvuspoliitikas. SKT kriteeriumid ja ühtekuuluvuspoliitika ning samuti otsustati, et teised kuulamiste ettepanekud, mis tõstatati eile poliitiliste fraktsioonide poolt, lahendatakse nii-öelda minikuulamiste näol aasta jooksul, siis kui on rohkem aega või seotakse nad mingi raportiga ja praegu me kuupäevade suhtes otsust ei tee. ning samuti ootame kõikidelt fraktsioonidelt üksikasju seoses ettepanekuga, mis avalike kuulamiste osas tehti. delegatsioonid kaks tuhat üksteist, siin toimus samuti arvamuste vahetus ning jõudsime kokkuleppele, et kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks peaksime välja pakkuma kolm delegatsiooni, üks Kreekasse, üks Kreani äh, ja võib-olla ka teistesse äärepoolsematesse regioonidesse, aga ja siis Ühendkuningriiki ning ootame, et fraktsioonid saadaksid nädala lõpuks esialgsed äh, programmikavandid ja viiendaks oktoobriks peame põhjendused ära saatma. nüüd äh, võime minna üheteistkümnenda punkti juurde, milleks on kõige esialgne arvamuste vahetus proua Hjusmenovaga. selle arvamusprojekti osas, mille kallal ta töötab, teenuste direktiivi rakendamine ja annangi sõna proua Jusmenovale, et te võiksite oma seisukohti väljendada nii palju, kui te seda saate teha praeguses faasis. mingit otsust me tegema ei pea, see on tõesti esialgne arvamuste vahetus, palun. Merci, merci, madame la pres-. suur tänu, proua esinaine daamid ja härrad, mul on väga hea meel teile täna tutvustada teenuste direktiivi rakendamist. see võeti vastu kahe tuhande kuuendal aastal peamiselt selleks, et uued liikmesriigid saaksid oma riiklikke süsteeme harmoneerida selle direktiivi sätetega. tegu on äärmiselt olulise dokumendiga eriti praegu, kui Euroopa Liit on väljumas majanduskriisist ning üks oluline asi sealjuures ongi saavutada stabiilne majandus ning teenuste direktiiv pakubki kindla garantii äh, asutamisvabadusele ja liikumisvabadusele. lisaks sellele innustab ka teenuste direktiiv harmoneeritud, stabiilset ja tasakaalus arengut. arvamuse projekti tekstis on puudutatud mõningaid punkte, näiteks seda, kui oluline on ju luua side ühtse turu ja ühtekuuluvuspoliitika vahel. arvamus eh, liigub pa-, ühtse turu instrumentide parandamise suunas, suurem läbipaistvus, suurem operatiivsus nii piirkondlikul, kohalikul kui Euroopa Liidu tasandil. mis puudutab täiendavaid garantiisid, siis räägitakse ka riikidele antavatest täiendavatest garantiidest. arvamuses rõhutatakse ka seda, et loodetavasti on teenuste direktiivil territoriaalse ühtsuse, ühtekuuluvuse ja arengu parandamisel oluline roll. samuti rõhutatakse, et struktuurifonde võib kasutada selleks, et parandada infrastruktuuri, võimaldamaks kõikidel Euroopa Liidu piirkondadel juurdepääsu turule ja võimaldades ka regioonide vahelisi muutusi, erinevusi vähendada. selles punktis ma sooviksin tänada proua Van Hengenit, kes andis oma panuse minu tekstisse. tema soovitas kaasata säte, mis räägib mitmekeelsusest, mitmekeelsusest ühtsel turul ning innustab seda sama ajal liikmesriike kasutama vähemalt ühte teist Euroopa Liidu keelt, et oleks tagatud suurem läbipaistvus nii teenusepakkujate kui institutsioonide vahelises suhtlemises. samuti räägitakse direktiivi mõjust, nii nagu komisjon seda näeb, ning konkreetsetest jätkumeetmetest pärast äh, piiride kehtestamist, mis puudutab majandushuvisid teksti on kaasatud kõik ülalnimetatu. daamid ja härrad, nüüd oleks mul hea meel kuulda, mis on teie seisukohad, kuidas te soovitaksite parandada mis iganes meetmeid, mis võiksid tulla kasuks Euroopa Liidu regioonide arengule. ma usun, et nüüd me võime kohe arutada, ah, alustada arvamuste vahetamisega kolleegid, kes sõna soovivad, palun andke meile märku. esiteks äh, soovis sõna proua Rüüle. ma panusin, palusin sõna sellepärast, et ma olen variraportöör, aga samal ajal tegelen sama, sellesama küsimusega ka siseturukomisjonis. alles sel tänaval, sel nädalal sai teatavaks ühe, said teatavaks ühe uuringu tule, tulemused, kuidas paremini rakendada teenuste direktiivi ning ma võib-olla võin siit ühte-teist tsiteerida. üks probleem, millega meie peame kindlasti tegelema, on liigne bürokraatia. väga paljud äh, kohalikud omavalitsused on silmitsi liiga suure bürokraatiaga, näiteks Saksamaal enam kui kaksteist tuhat kohalikku omavalitsust peavad andma aru kõik oma kõige väiksematestki tegevustest selle direktiivi raames, näiteks tänavavalgustusest ja nii edasi ning see paneb tõesti väga suure töökoorma liikmesriikidele ning seetõttu oleks põhjendatud küsida, missugune on niisuguse uurimise lisandväärtus, ma ei usu, et tegelikult Euroopa Komisjon sooviks tegeleda niisuguse kohaliku informatsiooniga, nii et see on minu arvates liiga suur liiga suur bürokraatia. lisaks sellele on väga oluline, et me pööraksime tähelepanu esmasele riiklikule seadusandlusele, kuid ei tegeleks niisuguste asjadega, mis on vastu võetud kohalikult tasandil. kolleegid, kes on juba märku andnud, et nad soovivad kõneleda, palun andke veel ükskord märku, ütleb proua esinaine, sest meil oli siin väikene, väike probleem. proua Kreel, suur tänu võib-olla ma peaksin alustama sellest, et ma tänan raportööri, ma tahaksin samuti nõustuda kõikide kommentaaridega, mida esitas juba proua Rüüle, tõesti, meil on tarvis tagada bürokraatia vähendamine ja sest, et teenuste direktiivi rakendamise ettepanekule on vaja lisada mingisugust lisandväärtust, aga siinkohal tuleb paika panna, missugused meetmed on vajalikud, missugused mitte. tahan puudutada eriti neljandat punkti kui me räägime avalikust haldusest, siis siin öeldakse, et ka kohalikud omavalitsused peaksid rakendama mitmekeelsust. vaatame nüüd tõele näkku, see tegelikult ei ole võimalik, see on küll kena mõte, aga seda ei ole võimalik teostada. me loomulikult tervitame suuremate kohalike ja regionaalsete omavalitsuste püüdlusi tagada inimestele võimalus rääkida mitmes keeles, aga minu arvates see nõue tegelikult läheb üle piiri. nii et võib-olla oleks võimalik seda mõtet kuidagi teistmoodi väljendada, et võib-olla lihtsalt innustada või julgustada kohalikke omavalitsusi, et nad üleilmastumise valguses üritaksid lihtsustada er erinevat keelt rääkivate inimestega suhtlemist, aga kohustuslikuks seda teha ei saa ma saan aru, et rohkem, siiski on veel sõnasoovijaid. proua Verheyen, esiteks ma valu, vabandan, et ma eh, hiljaks jäin, ma olen variraportöör äh, Rahvaparteist ning ma tahaksin eelkõige tänada raportööri selle raporti eest, äh, kuid täpselt samamoodi nagu eelkõnelejad, puudutaksin mõningaid konkreetseid punkte. ma olen juba seda küsimust arutanud ja soovin selle ka väga, seda väga selgelt väljendada. väikestes omavalitsustes mitmekeelsuse idee on natuke liiga kaugele minev. me peame püüdma tagada, et osataks vähemalt ühte-teist liikmesriigi keelt, see peaks olema inglise keel ilmselt. aga see inglise keele kasutamine peaks olema siiski nõutav ainult ühtsetes kontaktpunktides, mitte kõikides pisikestes oma valitsustes, sellepärast et muidu on see, seda lihtsalt liiga palju nõutud. sellest tulenevalt tahaksin ma soovitada ka seda, et selle asemel, et pidada kinni kolmest ametlikust keelest, mida me siin oleme soovitanud, võiks pigem soovitada kasutada neid keeli, mida räägitakse ümbritsevates riikides, näiteks riigikeel, siis inglise keel kui rahvusvaheline suhtlemise keel ning siis veel kolmas keel, mis võib-olla on sobiv sellesse piirkonda, näiteks Hollandi piiri ääres Saksamaal võiks olla hollandi keel, Prantsuse piiri ääres prantsuse keel ja nii edasi. ühesõnaga, kolmas keel peaks sõltuma piiriülestest kontaktidest selles piirkonnas. ning ma arvan, et see lihtsustaks meie tegevust ühtsete kontaktpunktide loomisel üsna kõvasti. nii et üks võimalus oleks Äh, võtta kasutusele inglise keel ja loomulikult kohalik riigikeel, see ole, need oleksid siis need kaks kohustuslikku keelt, sest et minu kogemus näitab, et inglise keelt oskab kõige rohkem inimesi ning äh, järgmine punkt, millele tahaksin ka äh, tähelepanu juhtida, on kohal, on kohustuslik informeerimine kui kõikvõimalikest muutustest. see praegune nõue on kohutavalt bürokraatlik ning teenuste direktiivi rakendamise raames on selle teavitamiskohustuse täitmine väga, väga oluline, aga kui kõikvõimalikele erinevatele kohaliku omavalitsuse tasanditele tuleb teatada muutustest seisundis, siis see toob kaasa taas liigselt bürokraatiat. eriti kui nendest muutustest tuleb ka informeerida veel komisjoni, jällegi ma arvan, et komisjon ilmselt ei soovi kõikidest väikestest muutustest teada saada. kas keegi veel soovib sõna? Joachim, Joachim Zeller, palun. mulle tundub, et äh, meil on toimunud siin terve hulk asju juba esimesest jaanuarist sellel aastal oleks teenuste direktiiv pidanud rakenduma ning mina tegelikult tahaksin rohkem kuulda selle kohta, mis on toimunud erinevates liikmesriikides, sest see, millest me siin praegu räägime, äh, tegelikult räägib sellest, et protseduur on alles käimas, nii et äh, tahaks teada, missugused muutused on vajalikud, kas me peame veel täiendavalt harmoneerima, kas me peame küsima kohalikelt omavalitsustelt, mida nemad soovivad, tähendab, mida meil on vaja? niisiis kõik, kes on kohalikul ja piirkondlikul tasandil seotud teenuste direktiivi rakendamisega, on nendel on väga palju ülesandeid hetkel ja ma ei ole päris veendunud, et kõik liikmesriigid tegelikult on suutnud need sätted juba täielikult ja tõhusalt rakendada. niisiis, ma arvan, et me peaksime natukene mõtlema nende ettepanekute üle, kas me tahame kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele täiendavat koormust peale panna, sest et neil on nii ehk naa juba üsna palju tööd, ma kuulsin olen ka kuulnud, et selline täiendav töökoormus on tegelikult just selle raporti tule, selle te, teenuste direktiivi tulemus. ma arvan, et me peaksime siin kas, ka, katsuma asjad rohkem tasakaalu viia. taas soovib sõna proua Rüüle. ma vast räägin väga lühidalt selle raporti ettepaneku käis välja siseturu komisjon ning see direktiiv on ellu rakendatud. see saksa keel kostab. põhjus, eesmärgiks oli kõigepealt paika panna, missugused on probleemid teenuste direktiivi rakendamisel, kas on vaja seadusandluse muutmist, on tarvis muuta seadusi liikmesriikides, lisaks sellele räägiti ka ulatuslikust seireprotsessist, mis on samuti väga oluline, nii et kui me räägime siin ainult rakendamisest, teenuste direktiivi rakendamisest, siis toob see kaasa tohutul hulgal bürokraatiat Euroopa tasandil. nii et meil on tegelikult tarvis garanteerida, et, et rakendataks ainult kõige vajalikum, ainult kõige olulisemad meetmed, mis on Euroopa Liidu jaoks vajalikud ja me ei pea kõiki asju Euroopa Liidu tasandil kontrollima. tundub, et me praegu oleme lõpetanud sellega arutluse, proua Hussemenova, kas te soovite vastata? proua esinaine, ma tänan teid ja tänan kolleege kõikide soovituste eest. mul tegelikult on sellel teemal juba enne tänast koosolekut arvamuste vahetus toimunud mõnedega teie hulgast ning ma usun, et äh, muudatuste esitamise tähtaja raames saavad vähemalt variraportöörid esitada oma ametlikud seisukohad, nii et see lõplik projekt oleks piisavalt, piisavalt vastuvõetav, millega kõik saatsid nõustuda. proua Verheyen saabus pisut hiljem, aga ma ütlesin ka oma sissejuhatuses, et mõned muudatusettepanekud on ka praegusesse projekti kaasatud ning ma usun, et need teised muudatusettepanekud, mida ta soovib veel esitada, leiavad samuti koha lõppversioonis, eriti kõik need muudatusettepanekud saavad kaasatud, mida soovib sisal-, sisestada Saksa delegatsioon. suur tänu, kolleegid, see raport on IMCO poolt edasi rük-, lükatud, ma ei tea täpselt, kui kauaks, ilmselt jaanuarini, nii et tegelikult ajalist survet meil ei ole, võib-olla oktoobriks esitate oma ettepanekud ja siis oktoobris saame me astuda selle raportiga sammu edasi. nii et tänan teid esmase arvamuste vahetuse eest ning äh, ma soovitan, et variraportöörid teeksid proua Husmenovaga koostööd ning siinkohal ma lõpetaksin selle punkti arutamise, nüüd on meie juures härra Olson, nii et me saame minna kuu, kümnenda päevakorrapunkti juurde, härra Jan Olson, majandus- ja sotsiaalkomitee raportöör, kes käsitleb tõhusat partnerlust, tõhusa partnerluse küsimusi ühtekuuluvuspoliitika raames ja palun, härra Olson. suur tänu, proua Hübner, tere hommikust kõigile. mul on suur hea meel täna siin viibida ja edastada teile infot Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee raporti kohta ja ma loodan, et slaidid on nähtavad. proua äh, Hübneri ja, ja endise voliniku härra Spiidleri palvel äh, sai see raport koostatud, nii et proua Hübner on teatud määral vastutav selle eest, küsib proua Hübner, kas ta peab vabandama selle pärast. ja vastus on sugugi mitte, ma usun, et see oli teie poolt väga äh, asjakohane taotlus ja selle raames me võtsime luubi alla partnerluspõhimõtted, eriti kui me räägime äh, meie majandussotsiaalpartneritest, erasektorist, äh, valitsusvälisorganisatsioonidest, äh, keskkonnaorganisatsioonidest, sotsiaalmajanduse poole esindajatest. ja meie eesmärk oli välja selgitada head tavad partnerluspõhimõttes, sest need head tavad võivad olla abiks komisjonile tulevase ühtekuuluvuspoliitika vundamendi loomisel, et aru saada, kuidas partnerluspõhimõtteid täiustada. ka meie jaoks oli üsna veenev see, et liikmesriigid peavad partnerlust oluliseks ja selles mõttes äh, äh, me koostasime väga olulise arvamuse, me tegime äh, väga palju äh, tööd koha peal äh, info kogumiseks, võtsime ühendust sotsiaalpartneritega ja paljudes liikmesriikides. minu arust ka see arvamus koostati partnerluse abil ja see sündis partnerluse tulemusena, millesse olid kaasatud erinevad osapooled. Te olete seda teemat ilmselt korduvalt arutanud ja olete teadlikud, miks partnerlus on oluline, kuid ma tahaksin lühidalt seda meenutada, sest tõeline põhjalik partnerlus suudab tõsta ühtekuuluvuspoliitika tulemuslikkust, selleks on vaja pikaajalist võrdsetel alustel osalemist, võrdseid võimalusi kõikidele partneritele osalemiseks äh, ühtekuuluvuspoliitikas aktiivselt Äh, partnerluspõhimõte tähendab ka seda, et kohalike osapoolte vajadustele reageeritakse tõhusamalt. partnerlus rõhutab kodanike kaasamist, tugevdab nende kaasamist ja loob tõelise sideme Euroopa Liidu ja kodanikuühiskonna vahel ja läbi tõelise partnerluse äh, jõuab Euroopa Liit ka kohalikule tasandile ja seda on oluline rõhutada ja tõeline partnerlus tegelikult loob win-win olukorra kõikidele osalistele. ja üldised järeldused, äh, mis on ära toodud ka meie raportis, äh, viitavad sellele, et äh, tulevikus tuleb muuta üldmääruse artiklit üksteist see on artikkel, mis reguleerib partnerluspõhimõtte rakendamist vastavalt eh, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamusele, eh, see annab liiga vabad käed eh, riikidele selle artikli aluse partnerluspõhimõtte tõlgendamiseks ja me oleme oma raportis soovitanud sõnastuse muutmist artiklis üksteist. meie teine järeldus oli selline, et äh, komisjoni roll peaks olema proaktiivsem, ennetav partnerluspõhimõtte äh, rakendamisel. kuna tundus, et komisjon on pigem niisugune kontrolli auditeerija rollis ja mitte selle ühtekuuluvuspoliitika edendaja kolmas järeldus oli see, et tuleb muuta suhtumist ka riikides ja see tähendab ka hea tavade levitamist. Äh, hea tavade levitamine on väga tõhus vahend äh, ühtekuuluvuspoliitika edendamisel, see tähendab seda, et nii avalikud kui ka erapartnerid peavad paremini teineteist tundma ja aru saama sellest põhimõttest. väga oluline järeldus seisneb ka selles, et tuleb kasutada tehnilisi abivahendeid ja teisi vahendeid äh, partnerite suutlikkuse tõstmiseks. erinevate Euroopa ja riiklike organisatsioonide saadud teate alusel tuli selgelt välja, et äh, suutlikkuse tõstmine on üks alustingimusi partnerluse edendamiseks. ja samuti selgus, et äh, selge seos selle vahel, kuidas programmid on üles ehitatud ja kuidas partnerlus toimib. kui programmid on sihikindlad, siis on palju suuremad võimalused nende seostamiseks partnerlusega ja partnerluse rolli tõstmiseks. nagu ma ütlesin, Äh, juba alguses, äh, meie arvamuse aluseks on heade tavade edendamine. meil on väga palju näiteid headest tavadest, on aga halbadest tavadest, kuid head tavad, äh, mida ma tahaksin väga kiiresti tutvustada teile, siin näidatud loetelus Inglismaa on väga hea näide selle kohta, et partnerlus kohalikul tasandil on süsteemselt toimiv ja see on juurdunud Inglismaa regionaalpoliitika struktuuridesse. ja teiseks on äh, väga omapärane on Hispaanias rakendatav rakenduskava sotsiaalse kaasatuse suurendamiseks, äh, mida viivad ellu partnerid. see on üks väheseid, mida partnerid ise Euroopas ellu viivad. kolmandaks, suutlikkuse tõstmine Äh, sotsiaalsete partnerite abil ja toel äh, Lõuna-Itaalias äh, oli väga hea näide ja järgmisel slaidil on veel paar näidet. rahuprogramm Põhja-Iirimaalt, rohujuure tasandi osapoolte kaasamine kohalikku partnerlusse, Mecklenburg-Vorpommeni näide, integreeritud poliitika elluviimised Eh, kus eh, partnerlus on kaasatud ka selle piirkonna arenduspoliitika kujundamisse ja on kasutatud kõiki võimalikke Euroopa rahastuid, eh, ka Baden-Württembergis detsentraliseeritud Euroopa Sotsiaalfondide ja vahendite kasutamine. territoriaalne tööhõive leping Austrias oli huvitav näide, mis käivitus juba üheksakümnenda aastate lõpus ja jätkus ka järgmistel aastatel üldised äh, grandid on osutunud väga tulemuslikuks, mul on siin kaks näidet Esprist äh, Toskaanas Itaalias, kus sotsiaalmajandus raames koos äh, ametiühingutega kasutatakse nende üldiste grantide süsteemi ja Prantsuse näide Charentees, kus on kasutatud väikeettevõtluse edendamiseks, mikroettevõtete toetamiseks. ja need üldised grandid on ainult saavutada väga häid tulemusi. Äh, tehniline abi äh, kodanikuühiskonna organisatsioonides Sloveenias ja Walesis ja on veel näiteid selle kohta ja äh, töörühmad Poolas, vähemalt Poola jaoks on see detsentraliseeritud lähenemine, kus teatud loodud töögrupid kujundavad ja juhivad regionaalpoliitikat ja samas partneritel on väga äh, tugev mõju nende töögruppidele ja nad edendavad võtmerolli. ma peaks mainima ka Leaders programmi, eh, mis on samuti partnerluse põhine, kuid see on jäänud välja. millised olid siis meie põhisoovitused? me leiame, et peab olema äh, partnerluse jaoks loodud miinimumnõuete kogum. artikkel üksteist on üks osa sellest kuid samuti on vaja välja töötada ka Euroopa hea tavade toimimisjuhend komisjoni ja osapoolte vahel, huvigruppide vahel. meil on mitmeid suuniseid, juhendeid, millest liikmesriigid peaksid kinni pidama. ja igal juhul tuleb ka liikmesriikide toimimist võrrelda Euroopa äh, hea tava toimimisjuhendiga. tuleb äh, kujundada suutlikkust partneritega koos see on partnerluspõhimõtte nurgakiviks. neljandaks on vaja äh, kompleksseid sihipäraseid programme, äh, miks äh, nii nende ulatuselt kui ka eesmärkide osas, et tugevdada partnerluspõhimõtet ja samuti me kutsume üles ühenduse algatuste puhul Äh, neid taastada ja laiendada nendele ka üldiste grantide põhimõtted. viies järeldus on menetluse ja maksete lihtsustamine. kõik liigid, kõik huvigrupid rõhutasid seda, sest menetlus on liiga keeruline, liiga pikaajaline ja kulub väga palju aega, enne kui tehakse väljamakseid ja kuigi on juba üht-teist lihtsustatud, jääb vajadus täiendava lihtsustamise järele ja tegime ka ettepaneku, et need eeskujulikud piirkonnad peaksid looma oma sellised äh, head tavad jagamise võrgustiku juhtpiirkondade võrgustiku ja mõningad mõtted ka äh, ajaperioodile pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat. ja mida siis tegelikult PPP-d soovivad perioodiks pärast kahe tuhande kolmeteist aastat? Äh, nemad soovivad seda, et kõik programmid integreeriksid tõukefonde, et rakenduskavad oleksid paremini fokusseeritud, sihtotsarbelised Äh, nii geograafiliselt, äh, ulatuselt kui ka ülesannetelt, äh, samuti ühenduse algatusi, kohalikku arengut. on selge, et kohalikud erasektori huvigrupid soovivad osaleda ka järgmises programmiperioodis. sotsiaalne kaasatus, innovatsioon on väga vajalik eriti kolmanda sektori osapoolte poolt. Äh, üldised grandid, toetused on osutunud väga tulemuslikuks, kui neid on võimalik kasutada tehnilise abi ja suutlikkuse tõstmise jaoks, nagu ma ütlesin, need on nurgakivid meie partnerlusele. suur tänu tähelepanu eest! tänan selle ülevaates ja nüüd on võimalik esitada küsimusi ja vahetada mõtteid ja Ricardo on palunud sõna Äh, Ricardo Cortes Lastra, suur tänu, esinaine, ma ei arvan, et no, ma olen esimene sõnavõtja, kuid ma olen kindel, et ähm, paljud äh, komisjoni kolleegid võtavad minu juures samuti sõna. ma usun, et äh, see dokument on väga oluline. ma igati toetan selle arvamuse põhimõtteid, millest lähtutakse selles arvamuses, sisaldab väga palju huvitavaid mõtteid see on suunatud kodanikuühiskonnale ja selline avatus on oluline Euroopa äh, fondide rahaliste vahendite haldamisel ja seetõttu ma igati toetan seda avatuse põhimõttel. kõik tehnilise abi meetmed on samuti olulised, nende kallal tuleb tööd teha, edasi arendada, sest kodanikuühiskond peab olema võimeline ka andma oma positiivse panuse nendesse projektidesse ja nende projekti juhtimisse. sest eesmärk on parandada projektide juhtimist. ja kui me tõesti soovime kaasata inimesi ja suudame neid kaasata, siis me suudame tegeleda ka kohalike probleemidega koha peal äh, Äh, ning äh, kohalikel elanikel tekib osaduse tunne kohalike probleemide lahendamisel. Äh, väga palju on võimalik õppida ka Leader, Urban ja Equal programmide tulemustest, mis on meie põhilised programmid. ja nüüd mu küsimus. meie liikmesriikides kasutatakse erinevaid töömeetodeid kasutatakse erinevat metoodikat erinevate ühenduste ja kodanikuühiskonna esindajate kaasamiseks. võib-olla oleks meil vaja mingit üldiste põhimõtete kogumit, heade tavade kogumit, mille kallal me peaksime töötama, et luua mingisugune harmoneerimise võimalus äh, meie suhetes kodanikuühiskonnaga ma samuti nõustun sellega, et komisjon peaks tegutsema proaktiivsemalt äh, valikukriteeriumite kohaldamisel, meie arvates on see väga oluline roll komisjoni jaoks. ja lõpetuseks ma tahaksin õnnitleda härra Olsoni, tegemist on väga väärtusliku arvamusega ja me toetame teie ettepanekuid, nagu näiteks juhtregioonide võrgustiku loomist selleks, et levitada ja jagada häid tavasid. ja kõik piirkonnad peaksid saama juurdepääsu nendele headele tavadele ja nad peaksid tutvuma ka selle arvamusega, et aru saada, milline saab olema ühtekuuluvuspoliitika tulevikus sest see on poliitikavaldkond, mis on kõige lähemal kodanikele ja kui me suudame teha sammu edasi, siis on see hea. kui me suudame äh, jõuda kohalike esindajateni, linnapeadeni, äh, kohalike elanikeni, siis nad mõistavad, et ühtekuuluvuspoliitika tegelikult alles nüüd on õigesti käivitunud ja toimima hakanud. suur tänu selle väga väärtusliku arvamuse eest. ja veel üks äh, sõnavõtja, Elizabeth Schröter ja sellel härra Oro ja Sean Kelly. kas keegi veel soovib sõna võtta? Äh, otsustage nüüd palun ja andke märku. järgmisena Elizabeth Schröter, palun. suur tänu, esinaine, suur tänu ka raportöörile me oleme seda küsimust juba üsna põhjalikult arutanud äh, nende avatud päevade ürituste raames näiteks. Need äh, avatud päevad olid väga edukad ja neid tuleks korraldada uuesti ja nüüd mul on kolm küsimust äh, siin äh, mainiti seda, et tuleks muuta artikli üksteist sõnastust. kas te palun täpsustaksite, kuidas muuta, kus artiklis üksteist. kas te palun arendaksite edasi seda mõtet? minu teine küsimus. Te ütlesite, et ähm, väljamaksete menetluse lihtsustamine on oluline, mida kaaluda partnerluse põhimõttel, kuid samas tekib küsimus ka kontrolli kohta me soovime detsentraliseeritud lähenemist. ja seetõttu ma tahaksin teada seda, kus peituvad need tõelised probleemid. ja selline info oleks väga oluline meie poolsete argumentide esindamisel äh, komisjonile ja siis need juhtpiirkondade võrgustikud, me sooviksime üksikasjalikku infot selle kohta. härra Oru, palun tänan, esinaine. ja ma tänan ka raportööri. ma tahaksin mainida puuetega inimesi. puuetega inimesed moodustavad elanikkonna kategooria, kelle jaoks on solidaarsus kõige vajalikum. kuid väga sageli solidaarsust näitavad üles põhiliselt vabatahtlikud või äh, heategevusorganisatsioonid ja ka nemad vajavad meiepoolset abi. ja siinjuures ma tahaksin avaldada äh, tunnustust nende pühendumusele puuetega inimeste abistamisel. Äh, äh, puuetega inimestel on muidugi rahalisi vajadusi, kuid ka muid vajadusi, väga sageli nad vajavad tehnilist abi kui nad, kui me soovime, et puuetega inimeste esindusorganisatsioonid saaksid korralikult toimida. kui puuendega inimeste organisatsioonid saavad abi avalikest vahenditest, riiklikest vahenditest, siis kehtivad neile väga üksikasjalikud karmid reeglid. ma tean, et, et Euroopa Sotsiaalfond äh, osutab äh, tehnilist abi, kuid minu küsimus, härra Olson on järgmine. kuidas on panna üldsust paremini aru saama äh, sellest, mida Euroopa Sotsiaalfond on teinud puuetega inimeste toetuseks? härra Sean Kelly, täna on esineja, ma usun, et need, kes mõtlevad kainelt, nõustuvad arvamuses esitatud põhijäreldustega loomulikult Euroopa heade tavade edasiarendamine, maksete menetluse lihtsustamine, heade tavade võrgustiku levitamise loomine, küsimus on aga, kuidas seda kõike saavutada. Äh, varem äh, oleme me peaaegu iga päev rääkinud lihtsustamisest, härra Barroso on seda paar korda oma sõnavõttudes maininud ja rääkinud ka sellest, et ka bürokraatia tuleb vähendada kahekümne viie protsendi võrra, see on kiiduväärt eesmärk, aga kuidas seda saavutada ja kes seda teeb? sest mina olen kohtunud inimestega, äh, kellel on olnud väga häid projekte, kuid kes on väitnud, et taotluse esitamisele kuluv aeg ja energia ei tasu ennast ära. ja see tähendab tõsist probleemi ja eelkõneleja mainis ka seda, et et kõigepealt on vaja välja selgitada, kus on need takistused, tõkked, kas äh, süü lasub ainult komisjonil või ka liikmesriikidel. me peame need barjäärid tuvastama eelkõige ja võib-olla paneme kirja need ülesanded, mida tuleks täita selleks, et vähendada bürokraatiat ja kui me suudame seda, siis me no, äh, näitame head eeskuju Euroopas ja äh, tõstame oma populaarsust äh, äh, palju rohkem, kui meil praegu seda on. suur tänu ja härra Olson, sõna on taas teil oma kommentaaride esitamiseks ja küsimustele vastamiseks. tänan, et te toetasite meie arvamust äh, proua Hübner katkestab esinejad, kuna on veel üks sõnavõtja soov. Äh, proua Okon, äh, proua Okon vabandab, et võite ta võib-olla tähele ei pandud. Äh, ma toetan täiesti Euroopa kehtestatud menetluste lihtsustamist, kuna rahaliste vahendite ärakasutamise määr on käesol hetkel ebanormaalselt madal ja seda kõikides liikmesriikides ja seetõttu äh, me peaksime helistama häirekella. Äh, tõukefondide rahaliste vahendite halb ärakasutamine ei tähenda ka seda, et me seame kahtluse alla nende fondide kättesaatavuse, võib-olla see on seotud pigem menetluse keerukusega kuid samas mul on jäänud mulje, et me iga kord, kui me uue finantspaketi välja pakume, me muudame menetluskorda ja see muudab asjad veelgi keerulisemaks. iga kord, kui meil on uus finantspakett, me muudame eeskirju ja menetlust. seekord tähendab, et mõnikord, kui me soovime lihtsustada, saavutame vastupidise tulemuse. ma usun, et parem oleks säilitada stabiilsus. ma loodan, et te mõistate mind. me peame mõtlema pikaajaliselt ette. kas te kujutad ette sellist menetlust, mis äh, kehtib pikema aja jooksul, see omakorda ju lihtsustaks kogu seda korda. tänan ma hakkan kohe vastama küsimustele artikkel üksteist. minu arvamuses on toodud ka minu poolt välja pakutud muudatused artiklile üksteist äh, arvamuse viimases osas. proua Schröter, leiate te need ettepanekud äh,? selles ma pakun välja uue sõnastuse äh, Äh, et muuta seal, kus on kirjas vajaduse korral kooskõlas kehtivate riigisiseste eeskirjadega. Äh, ma soovitan sõnastus pärast kokkulepet äh, vastavate partneritega ja teinud ettepaneku ka teise lõike muutmiseks ja olen sõnastanud selle järgnevalt. komisjon võib teha tihedas koostöös liikmesriikidega algatusi, mille eesmärk on kehtestada suuniseid ja näitajaid, korraldada kogemuste tutvustamist ning valmistada ette korrapäraseks järelevalveks ja hindamiseks vajalikke tegureid. ma võtsin selle lause aluslepingust kus äh, aluslepingus on juttu avatud koordineerimismeetodist ja ma loodan, et komisjon ja liikmesriigid võiksid kasutada teatud mõttes avatud koordineerimismeetodit selleks, et edendada partnerluspõhimõtet. ja ma arvan, et see on hea mõte ja ma ütlen, et komisjon koostöös Äh, partneritega koostab ähm, Euroopa heade tavade koodeksi partnerluspõhimõtte rakendamise kohta. nii palju siis artikli üksteist kohta. Äh, ähm, piirkondlike juhtpiirkondade võrgustiku kohta, minu arust need piirkonnad peaksid moodustama selle võrgustiku ja olema teistele eeskujuks, kuidas head tavad kujunevad, edasi arenevad, ellu viiakse Euroopa Liidus. ma ähm, kohtun ka regioonide komitee esindajatega ja teen ka nendele vastava ettepaneku sellise algatuse edendamiseks. lihtsustamise kohta proua Schröder, härra Kelly tõstatasid äh, siht, lihtsustamise küsimuse ka proua Okulin alati rõhutatakse, et on väga keerulised äh, finants- ja haldusmenetlused, mis teatud mõttes lämmatavad tõukefondide kasutamise võimalust ja ei julgusta inimesi kasutama nende fondide vahendeid, sest sellega kaasneb liiga suur äh, äh, halduskoormus, paberitööd ja inimesed ei ole kindlad, kuidas toimida. üks võimalusi on kasutada nõnda Global Grants põhimõtete üldiste toetuste põhimõtet, mis äh, võimaldab käivitada väiksemaid projekte väiksemate organisatsioonide poolt ja siis need üldisi toetusi haldavad äh, rakendusüksused äh, on vahetuskontaktis komisjoniga ja võtavad endale vastutuse äh, nende väikeprojektide elluviimise eest vot samas me leiame, et tuleks ratsionaliseerida kontrolli, protseduuri, mm, väljamaksed, finantstagatised, eelfinantseerimine, kõik tuleb kohandada kasusaajate vajadustele, eriti kui me räägime väiksematest osapooltest. ja me leiame, et on vaja suurendada ka eelfinantseerimist ja täiustada eelfinantseerimise metoodikat tõukefondides need organisatsioonid, ähm, kes esindavad VKE-sid, sotsiaalmajanduse ettevõtteid, valitsusväliseid organisatsioone, peaksid selles partnerluses teatud rolli täitma, sest nemad teavad paremini, äh, mida on vaja muuta. nüüd vastuseks puuetega inimeste küsimusele. kuidas tõesti äh, jagada tõukefondide raha äh, ka puuetega inimeste organisatsioonidele paremini? ma toin teile näitena ühe rakenduskava Hispaaniast Ähm, mida haldavad ja viivad ellu äh, eraalgatuslikud organisatsioonid ja kodanikuühiskonna organisatsioonid Hispaanias. Äh, see sihtasutus, mis seda programmi ellu viib, keskendub oma tegevuses puudega inimestele ja niimoodi tekib vahetu seos Äh, puuetega inimeste tõukefondide vahel, sest on olemas selline rakenduskava, mis keskendub puuetega inimeste vajadustele, seda on võimalik teha. ja seda on võimalik ka teistes riikides rakendada. ja seetõttu ma pean hädavajalikuks rakenduskavade detsentraliseerimist et need rakenduskavad oleksid paremini teadvustatud, tutvustatud kohalikul tasandil. nagu ma ütlesin, ühtekuuluvuspoliitika on just see poliitikavaldkond, kus Euroopa Liit kohtub kodanikega ja seetõttu on vaja kohandada ka teavitamisvahendeid, partnerluspõhimõtteid sellele poliitikale et see vastaks kodanike vajadustele. ja rakenduskava tuleb koostada just sellest põhimõttest lähtudes. ja lõpetuseks. mul on väga häid näiteid tehnilise abi osutamise kohta VVO-dele. ma mainisin Sloveenia ja Walesi näiteid oma ettekäändes, kuid ka Saksamaalt on häid näiteid selle kohta, kuidas on tõeline seos nende organisatsioonidega ja nad saavad tehnilist abi selleks, et tõukefondide rahasid oma piirkonnas, oma riigis paremini jagada. ja see on hea näide sellest, kuidas seda korralikult korraldada, kui on loodud vajalik suutlikkus ka VVOD sektoris. suur tänu, härra Olson ja ma usun, et raport kui selline on väga kasulik ka meile meie töös, kui me asume tööle uue õigusloova paketi kallal ja enamik meist toetab altpoolt ülespoole suunatud algatust ehm, uutes valdkondades, näiteks linna arengu valdkonnas ja samuti ka liiderprogrammi osas, mida kõrgelt hinnatakse Eh, selleks, et sellised algatused tekiksid ka regionaalpoliitika valdkonnas. kuid ma isiklikult nõustun teiega, et üks suuremaid ülesandeid on see haldussuutlikkuse tõstmine. Eh, mulle tuleb väga palju näiteid selle kohta, et on korraldusasutus, juhtasutusi loodud, kuid neil puudub suutlikkus osaleda nendes partnerlusprogrammides ja saada nendest kasu ja seetõttu me peaksime investeerima rohkem sellesse, et nad oleksid suutelised need partnerlusprogrammides korralikult osalema ja kasu saama. tänan teid väga ja ma saan aru, et te tutvustate seda arvamust ka Euroopa Komisjonile ja ma loodan, et see äh, avaldab positiivset mõju ka koostööl komisjoniga. Dear colleagues, kallid kolleegid, nüüd võime edasi minna kaheteistkümnenda päevakorrapunkti juurde. Jean-Paul Pest on meiega, jah. ja punkt kaksteist on skp täiendamine, edu mõõtmine muutuvas maailmas. ja annaksingi kohe sõna härra Pessele, kes on selle arvamuse koostaja ja kui mõni meie komisjoni liige soovib pärast sõna, siis on ka see võimalik. palun. suur tänu, proua juhataja. tahaksin pöörata teie tähelepanu selle arvamuse olulisusele arvamus, mille me peame esitama komisjoni ettepaneku suhtes ja mis puudutab eh, edu mõõtmist. tegemist ei ole puhttehnilise või statistilise küsimusega. tegemist on poliitilise küsimusega, mis on minu arvates võtmetähtsusega, sest just see määrab ära millest lähtudes tehakse tulevasi poliitilisi valikuid Euroopa Liidus, eriti mis puudutab äh, regionaalset ühtekuuluvuspoliitikat. oma arvamuses, mille ma meie komisjonile välja pakun, äh, teen ma ettepaneku toetada komisjoni ettepanekut ja vastavaid Eurostati tegevusi selleks, et äh, võtta kasutusele äh, lisaks SKP-le täiendavate näitajate kogum. Äh, lisaks nendele vahenditele, mis praegu domineerivad SKT-ga seotud valikuid need uued instrumendid äh, peaksid ähm, kajastama kahte peamist sektorit, keskkond ühelt poolt ja sotsiaalne stabiilsus ja integratsioon teiselt poolt. see on küsimus Euroopa Liidu jaoks, sest see hõlmab äh, kõiki erinevaid tegevusi. meil on tarvis vahendeid, mis annavad meile parema ülevaate olukorrast, aitavad meil olukorda paremini mõista ning aitavad teha valikuid poliitikate osas, mis oleksid sellised, et need on kohandatud kodanike vajadustele, eriti mis puudutab regionaalarengut ja ühtekuuluvuspoliitikat ja nendega seotud rahasid praegu me kasutame ainult eh, ühte näitajat, skp. tegemist on põhjalikult tõestatud näitajaga majanduse mõõtmiseks ja see aitab olukorrast saada küll ülevaate, kuid oma olema piiratud inimprogressi, inimprogressi mõõtmine ei saa piirduda vaid SKP-ga, elanikkonna heaolu ei saa taandada vaid SKP kõverale ja puht majanduslikule vaatenurgale, mis põhineb ainult SKP-l, sest selline lähenemine annaks pildist moonutatud ettekujutuse ning see ei arvestaks muude elementidega, mis on samavõrd olulised inimprogressi mõõtmisel. SKP üksinda ei saa täita kompassi rolli, vaid tuleks arvestada ka mitmete muude elementidega valikute tegemisel, näiteks õiglus, haridus, keskkonna kvaliteet, elukvaliteet, ressursside kaitsmine, vee ja õhu kvaliteet, juurdepääs baasteenustele, reostus ja nii edasi. hiljutine ajalugu on meile näidanud, et majanduskasvu ja sotsiaalse integratsiooni vahel ei ole alati äh, tugevat seost. nii et tegemist on teadmiste ja hindamisvahendite vahel tasakaalu saavutamisega. et lisaks SKP-le arvestada ka muude näitajatega, keskkonnaga, mis mõjutab äh, kasvu, äh, elukvaliteet ja heaolu, põhinevad sotsiaalsetel näitajatel. kui me soovime saada täielikumat pilti ja ühtekuuluvuspoliitikas, siis on tarvis ka sobivamaid vahendeid selle mõõtmiseks. regionaalne ühtekuuluvuspoliitika peaks jõudma järgmisele tasemele ja tarvis on äh, paremaid ja tugevamaid kriteeriume abikõlbulikkuse määramiseks ja hindamiseks ja regioonide klassifitseerimiseks. ei ole siin niivõrd äh, tegemist ületamatute tehniliste kriteeriumidega mis ei võimaldaks neid näitajaid kasutusele võtta, vaid äh, tegemist on puht poliitilise tahtega. Äh, Euroopa arengumudel põhineb äh, majandusel, sotsiaalsfääril ja keskkonnal ja seda ei saa unustada. aitäh, kallid kolleegid, nüüd on aega arvamuste vahetuseks ja Mikael Toirer esimesena, palun. suur tänu. daamid ja härrad, nagu raportöör härra Vesse just ütles, skp on laialdaselt kasutatud ja aktsepteeritud süsteem majandusliku heaolu mõõtmiseks paljud eksperdid ja teadlased on aga kritiseerinud äh, mitmeid nendest näitajatest varasemalt ja ka meie oleme seda varem mitmel korral arutanud. ja seda kriitikat arvestades ma ei näe põhjust, äh, miks meie poliitikutena ei, peaksime olema vastu teiste aspektide kaasamisele sellesse hindamisse nii et ma olen selle lähtepunktiga nõus, aga samas ma ei ole nii optimistlik või entusiastlik, mis puudutab usku sellesse, et me suudame leida uue kogumi tõhusaid kriteeriume. minu arvates taandub siin asi kahele asjale. esiteks, oluline on läbi viia äh, laiapõhjaline teaduslik arutelu selle üle, kas taolised näitajad oleksid tõhusad ning mis puudutab selliste asjade hindamist nagu elukvaliteet või õnn, siis äh, selle suhtes ma olen väga skeptiline. mõned teadlased püüavad mõõta inimeste õnne ja õnnetunnet, mõned ütlevad, et äh, õnn ei ole üldse seotud äh, raha või Euroopa Liidu poolsete maksetega, aga meie räägimegi ju siin tegelikult äh, Euroopa Liidu või riikide eelarvete kasutamisest. nii et selles mõttes ma kardan, et taolisi näitajaid ei saa kasutada praktiliste äh, indikaatoritena raha väljamaksete tegemiseks. ja endise linnapeana olen ma vägagi teadlik sellest, et enne, kui me loobume äh, pikaaegsetest paika pandud kriteeriumidest nagu skp peab olema meil selge pilt, mida me saavutada tahame, näiteks Baden-Württembergis Saksamaal hiljuti algatati uute kriteeriumide väljatöötamine seoses arengurahadega ning nende näitajate põhjal tuvastati, et mitmetes sektorites oli töökohtade arv kasvanud, aga samas ei olnud selge, missugune on nende töökohtade kvaliteet. ja need regi-, piirkonnad, kus oli tööhõives toimunud kvantitatiivne kasv, kaotasid oma arengutoetused. teine näide võib olla näiteks uute ettevõtete registreerimise või patentide registreerimise arv aga missugune on nende patentide või ettevõtte kvaliteet, nii et ähm, sellised lähenemised ei ole olnud tihti süstemaatilised, on terve rida elemente, millega peab arvestama, nii teaduskirjandus kui ka praktika näitavad, et äh, kui väga kergekäeliselt kriteeriume muuta, siis sellega võime tekitada uusi probleeme. me peaksime olema teadlikud, et kui me mingi kriteeriumide kogumi uute näitajatega asendame, ilma et äh, need oleks põhjalikult tõestatud, siis võivad tekkida samuti võimalused äh, meelevaldsete otsuste tegemiseks. nii et äh, on tarvis põhjalikku teaduslikku arutelu, missugused kriteeriumid oleksid sobivad ja see arutelu ei ole kaugeltki veel toimunud ja minu ettepanek on, et me kutsuksime kokku ka ekspertide kuulamise, eh, enne kui me tõesti väga julgelt pakume välja skp asendamist eh, muude kriteeriumidega. järgmine sõnavõtja. kallid kolleegid, ma kuulasin huviga seda uut ettepanekut. kui me peale skp võtaksime kasutusele muid näitajaid, siis saata, saaksime põhjalikuma pildi olukorrast, aga kõigepealt on siiski tarvis määratleda, missugused need indikaatorid oleksid ja ja missuguste meetodite põhjal me need äh, näitajad paika paneme ja kuidas mõõtmine toimub. näiteks keskkonnaga seotud parameetreid on mõningates projektivaldkondades juba kasutatud, näiteks projektide puhul, mis on seotud äh, vee või õhu kvaliteediga, aga teiselt poolt äh, äh, on küsimus, et kui me tahame sellist Äh, kvantiteeti mõõta, kas see tõesti oluliselt täiendab meie teadmisi ja kas see muudab otsuste tegemist paremaks? kas selle tulemusel tehtuvad otsused oleksid siis äh, kvaliteetsemad? näiteks kui me võtame töötuse määra, siis äh, see sõltub väga palju konkreetse riigi vastavast seadusandlusest, kuidas töötute registreerimine käib, kuidas töötud registrist maha võetakse ja nii edasi, see, sellised süsteemid on riigiti erinevad ja taolisel juhul tekib küsimus, kui usaldusväärse ja tõesti teatud vastuolulised kriteeriumid, kas tõesti õnnetaset on võimalik täpselt mõõta, me samuti oleme võib-olla kõik üksmeelel, et biokütuse tootmine mingis regioonis võib olla hea mõte, aga samas see võib tekitada inimestes ka kõhklusi, näiteks piirkond, kuhu selline tehas rajatakse, seal inimesed võivad karta sellega kaasnevaid äh, tootmises tekkivaid lõhnu või müra nii et ähm, me tahame võib-olla küll lihtsustada struktuurifondidega seotud menetlusi, aga kui me viime sisse rohkem kriteeriumi ja näitajaid, siis see võib muuta otsuste tegemise veelgi keerulisemaks. ja seepärast mina alati sooviksin näha lihtsaid, kergesti mõõdetavaid parameetreid. ja võib-olla lisakriteeriumid võiksid olla selliste projektide puhul ainult, kus need tõesti oleksid asjakohased, aitäh. suur tänu, mina omalt poolt kommenteeriksin härra Tõirele ettepanekut korraldada kuulamine ekspertide osalusega. me arutasime seda küsimust ka koordinaatorite kohtumisel eile ja see on põhimõtteliselt hea idee. keegi ütles eh, veel, et eh, kogu see arvamus on fundamentaalselt ekslik. Mm. jah, põhimõtteliselt olen nõus, see dokument on eh, roheliste teatud rühma püüe Euroopa Parlamendis ajada oma poliitikat ja tegemist on koordineeritud meetodiga äh, õõnestada praegu kehtivat süsteemi. ma leian, et see on ideoloogiline surve, millega mina ei saa olla nõus. selle lähenemise peamine probleem on selles, et see tõsiselt õõnestaks majanduslikku solidaarsust Euroopa Liidus. kui me seda võimaldaksime, kui me paneksime sotsiaalsed ja keskkonnaalased näitajad samale tasemele majandusnäitajatega, siis see tähendaks surmahoopi Euroopa Majandusühendusele. Euroopa Liidus on palju piirkondi, näiteks äh, rikkaid äh, piirkondi äh, nagu Saksamaal, põlevkivi, pronssisi ja ligniitidest toodetakse. ja nagu ma ütlesin, ma leian, et äh, selline lähenemine õnnestaks Euroopa solidaarsust. kuidas äh, mõõta solidaarsust Euroopa Liidus, rääkides näiteks äh, tööpuudusest, kliimaprobleemidest, kuidas mõõta selliseid asju ühtselt. Need, kes kõige targemalt oskavad statistikat enda kasuks pöörata, äh, need saavad raha, aga need, kelle raha kõige rohkem tarvis on, ei pruugi seda saada. ja riigid, kelle skp on kõige madalam, nad äh, vajavad ka Euroopa-poolset äh, abi keskkonnapoliitikas ja mujal ka minu üle, üleskutse teile on, et ärme seame küsimuse alla neid näitajaid lihtsalt sellepärast, et rohelised tahavad äh, rahuldada äh, oma poolehoidjaid ja vabaühendusi, kes selles sektoris tegutsevad. me peame omalt poolt andma selge signaali, et Regionaalarengu Komisjon ei ole sellise lähenemisega nõus. Chers collègues, permettez-moi de remercier tout d'abord le rapporteur Jean-Paul Bisset. kallid kolleegid, kõigepealt tahaksin tänada raportööri selle töö eest. ma arvan, et see aitab edasi arendada meie kollektiivset mõtlemist sellest üsna äh, teravast küsimusest, mis puudutab äh, arengu mõõtmise vahendeid. meil on tarvis põhjalikke statistilisi vahendeid selleks, et teha äh, teadlikke ja põhjendatud otsuseid. kui ma olen õigesti aru saanud, siis see teatis on suunatud äh, tasakaalustamisele otsuste tegemise protsessis. aga see tekst oleks asjakohasem kui täiendataks ka olemasolevaid kriteeriume. mul on mõned kommentaarid, kuigi ma isiklikult seda arvamust pooldada ei saa, ma arvan, et on üsna optimistlik äh, püüda saavutada selliste kriteeriumide paikapanemist järgmiseks programmeerimisfaasiks. tulevane regionaalpoliitika peab olema tugevam ja hõlmama haridust ja juurdepääsu infotehnoloogiale ja seepärast äh, programmeerimise käigus on tarvis süsteeme mm, tõhusalt hinnata, et äh, paika panna ühtekuuluvuspoliitikat kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend. ma tahan selgitada, see ei olnud roheliste ettepanek, president Sarkozy tuli sellega välja OECD kohtumisel ning eh, nagu mina mäletan, seda ettepanekut tervitati aplausiga, sealhulgas ka rohelised muidugi, aga nii palju, kui mina tean, härra Sarkozy ei ole Roheliste partei esindaja. teiseks, keskkonnakomisjon. keskkonnakomisjonis kõige suurem rühm on Rahvapartei, mitte Rohelised. raportöör on FD esindaja, ütleb kõneleja. raportöör, arvamuse koostaja sotsiaalkomisjonis on proua Harkin, tema ei ole samuti roheliste liige. me leiame, et see teema on äärmiselt oluline, nagu on ka märgitud, SKT annab moonutatud pildi olukorrast ja töödokumendis ei ole hetkekski ega kuskil öeldud, et SKP mõõtmisvahendina tuleb ära kaotada, ei, vaid on välja pakutud lisakriteeriume, tagamaks, et probleemsemates valdkondades oleks võimalik äh, sisse viia teatud korrektsioonid näiteks eh, mm, kui me võtame SKP, siis investeeringud on üks näitaja. vaesemad eh, piirkonnad saavad palju vahendeid Euroopa Liidult, investeeringute näitaja on kõrge, kuigi see ei näita, kas eh, selle rahaga on tegelikult juurde loodud töökohti. samuti ei näita see näitaja iseenesest, kas see raha on jaotunud õiglaselt selles regioonis. nii et kuigi raha tuleb sisse, skp tõuseb, ei anna see siiski tingimata õiglast pilti olukorrast. ja ka komisjon on leidnud, et see on problemaatiline. kahe tuhandendast aastast alates on avaldatud terve rida uurimusi, mis puudutab seda asjaolu ja seepärast me peaksime hoolikalt mõtlema, kas skp peaks olema ainus äh, mõõdik või peaksime kasutama ka teisi parameetreid. samuti ei tehta raportis ettepanekut, et me võtaksime kasutusele mingid liikmesriikide poolt välja mõeldud veidrad äh, näitajad. ei, siin soovitakse, et kasutatakse rahvusvaheliselt välja töötatud usaldusväärseid näitajaid. Screening on näiteks äh, üks vahenditest, mida paljudes liikmesriikides kasutatakse, mida Euroopa Liit laialdaselt kasutab ja keegi teadusringkondades ei sea kahtluse alla, kas tegemist on tõhusa näitega või mitte. rahvamajanduse kogutulu näitab ka regioonide arengut äh, ja see aitab läbi viia hinnanguid ja meie soov on, et me paremini kasutaksime ära seda, mis meil juba on olemas, neid andmeid, mis juba on olemas. ja see arvamus annab äh, päris selgeid vihjeid selle kohta, missuguste aspektidega seoses on võimalik edasi liikuda nii et äh, me ei saa vaid hõisata et skp kasvab, samas kui äh, selle taustal tegelikult on kõrge tööpuudus. ma arvan, et äh, see raport annab siiski olulise panuse sellesse arutellu ja oleks absurdne, kui Regionaalarengu Komisjon lõpuks ei kommenteerikski seda ettepanekut. aitäh, ütleksin kõigepealt kolleeg Piiberile, et ta kritiseerib meid ideoloogilisest vaatenurgast, aga tema kommentaarid olid ise täis ideoloogilist sisu ja ma arvan, et äh, selles arutelus ei ole see just kõige õigem lähenemisnurk. nagu Elizabeth ütles, äh, see ei ole vaid roheliste teema. nüüd me liigume uue programmeerimisperioodi suunas ja tekib küsimus sellest, kas skp kriteeriumist üksinda piisab. et küsimus ei ole selles, et see kõrvale jätta, vaid me soovime midagi sellele lisada, me teame, missugune on äh, olukord eh, erinevates piirkondades ja tahame, et arvestataks ka sotsiaalsete ja keskkonnakriteeriumidega. näiteks elukalliduse indeks on kaks regiooni, kus skp on võrdne, aga kus eh, ühes on elukallidus tunduvalt kõrgem, sest tegemist on saarega või äärepoolsema piirkonnaga, nii et äh, juba see on üks kriteerium, millega võiks arvestada. teiseks, keskkonnakriteerium. me Euroopa tasandil püüame sätestada poliitikaid, mis on suunatud äh, näiteks äh, kliimamuutuste vastasele võitlusele ja kui tuua näite, kui ma olen saarel ja on kaks äh, omavahel võistlevat sadamaprojekti, üks äh, tuleb kasuks äh, suurele linnale, teine aga teisejärgulisemale linnale. ja aga üks nendest on mandrile näiteks lähemal, selle kasutamine tekitaks eh, tunduvalt vähem CO2 emissioone ja nii edasi ja selle keskkonnamõju oleks väiksem. Äh, nii et äh, just sellisest vaimust lähtudes me oleme need äh, mõtted välja pakkunud ja paluksin rahulikult selle üle mõelda, mitte lähtuda ideoloogilistest vaatenurkadest. proua Kreel ma arvan, et äh, eelkõnelejate kommentaarid olid päris huvitavad. kõigepealt üks sissejuhatav märkus. umbes aasta tagasi koordinaatorid osalesid otsuse tegemisel, kas meie komisjon peaks juhtpositsiooni võtma selles teemas. aga siis ma ei teadnud, kui oluliseks see küsimus kujuneb aga nüüd on olukord, nagu ta on. ja isiklikult ma olen veendunud, et ähm, peale regionaal- ja ühtekuuluvuspoliitika on Euroopas projekte, kus äh, võidaks kasutada muid kriteeriume lisaks SKP-le ilma mingite negatiivsete tagajärgedeta. ja on mõistlik rääkida alternatiivsetest näitajatest eh, keskkonnakomisjoni seisukohast, aga meie arvamus peab keskenduma eeskot, eeskätt ühtekuuluvuspoliitikaga seotud vaatenurgale. ja ühes resolutsiooni muudatud, muudatuses me ütleme ka seda, et skp peab olema esmane kriteerium äh, ühtekuuluvuspoliitika põhisuuna määramisel, aga kui on muid teaduslikke kriteeriume, mis on ennast juba tõestanud, ja variraportöör ütles, et jah, me peame eeskätt jääma SKP juurde. mis puudutab eelkõnelejate öeldud, et kui me arvestame näiteks elukalliduse küsimusega, siis see mõjutab oluliselt äh, linnu, nagu näiteks München, kõige kallim linn Saksamaal, sest siis me võiksime öelda, et äh, äh, kuna elukallidus on seal niivõrd kõrge, siis nad peaksid saama raha veelgi juurde, kuigi tegemist on tegelikult sisuliselt ühe rikkama linnaga Saksamaal. nii et elukalliduse näitajad tuleb tasakaalustada alati teiste näitajatega. ja ma arvan, et et äh, see on vaid üks näide sellest, kui keeruline äh, on eraldatud kriteeriumide vastuvõtmine selles valdkonnas. aga isegi kui me leiame mingid ühtsed kriteeriumid, siis me peame vaatama, et ka äh, järeldused, mis nende põhjal tehakse, oleksid ühtsed Te tõite sadama näite ja rääkisite sellest, et võib arvestada ka muude kriteeriumidega regionaalsel tasemel, aga Euroopa tasemel on otsused selles, kellele anda ühtekuuluvuspoliitikast raha. ja kas SKP siis peaks olema ainus näitaja tõenäoliselt, aga kui on teisi kriteeriume, mida on võimalik ühtselt ja statistiliselt mõõta kogu Euroopa Liidus, siis võib nendele mõelda. ma olen endisest äh, Ida-Saksamaa osast ja ma väga hästi mäletan lugusid äh, võltsitud statistikast ma ei süüdista Eurostati selles, et Ida-Saksamaa statistikat on moonutatud, aga statistikaga kaasneb alati tõlgendamise küsimus. nii et veel kord ma kutsuksin üles ettevaatusele seoses nende uute kriteeriumidega on projekte ühtseks lähenemiseks andmete registreerimisel Euroopa tasandil, näiteks eh, tööpuudus, ja oluline on, et me kasutaksime sarnaseid meetodeid. ja Euroopa Parlamendis meie põhimõte on, et eh, me soovime vähendada bürokraatiat, mitte suurendada seda ja kui me loeme, loome uusi statistilisi vahendeid, siis me peame mõtlema ka sellele, kas need toovad kaasa lisatöökoormust regioonide jaoks. nii et regionaalsed otsused võivad küll põhineda erinevatel näitajatel, aga meie komisjoni ülesanne ei ole otsustada, missugused need näitajad peaksid olema, see on liikmesriikide vastutus ja meie jaoks eh, esmane kriteerium regioonide klassifitseerimisel peaks olema endiselt skp, otsustamaks, kas neil on tarvis ühtekuuluvuspoliitika rahasid. aitäh! ja sõna saab härra Surjan. suur tänu Äh, Rahvapartei variraportöörina tahaksin ma öelda, et äh, loomulikult me peame olema avatud, sellepärast et äh, meil on vaja siiski tagada, et kasutataks kõiki indikaatoreid niisugusel moel, nagu meie peame vajalikuks nende kasutamise, ehk siis parema Euroopa Liidu ehitamise suunas. samas ma tahan ikkagi ka rõhutada, et ma olen igati nõus sotsiaaldemokraatidega, praegusel hetkel mingeid muid indikaatoreid ju ei ole. niisuguseid indikaatoreid, mille põhjal me saaksime erinevate riikide ja regioonide vahel abi jagada. see ei tähenda, et me ei peaks erinevatele uuringutele tähelepanu pöörama muidugi peame ja teame, et asjad ei ole meil alati täiuslikud, kuid olen siiski veendunud, et SKT, SKT ei peegelda elu tõ-, tegelikkust kõige paremini, aga hetkel meil ei ole ka ju mitte midagi paremat, siiamaani oleme me seda juba ju kasutanud. sisemaine olukord on muutunud kõvasti, on nimetatud palgaerinevuste indeksit, seda me oleme nimetanud tänagi siin mitmeid kordi, aga samas ikkagi ei saa unustada seda, et indikaatorite muutmine tegelikult viitab ka erapoolikutele huvidele, see on väga oluline, millele tuleb tähelepanu juhtida, mida tuleb meeles pidada. meie komisjon regionaalarengu seisukohast lähtudes peaks tagama regionaalpoliitika hea toimimise. ja ma arvan, et, et see otsus, mis me hääletamisega vastu võtsime, oli tegelikult väga hea, sellepärast et selle otsusega avatakse uks erinevatele kavatsustele ja algatustele, aga samas väljendatakse ka selgelt, et, et me peaksime rohkem keskenduma sellele, mis meil on, ehk siis pöörama rohkem tähelepanu kohalikule SKT-le küsimus on selles, kuidas riik jagab olemasolevaid toetussummasid, seda me ju jälgime, sest see annab meile ka ülevaate, mis nende summadega tehakse ja selle vaatamise käigus saame me mõningaid kogemusi, kuidas toetusi kasutatakse ka Euroopa Liidu tasandil. aga samas ikkagi me oleme alles üsna kaugel sellest, et kõiki neid asju väga edukalt ellu viia. ma pean ütlema, et see arvamus, mis hetkel on meie ette jõudnud, peaks olema üksikasjalikum. niisugusel seisukohal on Rahvapartei üldiselt, eh, see seisukoht peaks rohkem edendama innovatsiooni ja ainult siis, kui ta seda teeb, siis me saame seda toetada. loomulikult selles arvamuses eh, see, sisalduvad mõned suurepärased laused ja väljendid, mis toetavad SKT kasutamist, aga need on tegelikult rohkem niisugused diplomaatilist laadi fraasid kust tuleb rohkem lugeda ridade vahelt, aga ma olin täiesti veendunud, et kui arutelud käisid sel teemal, siis väga palju arvamuste lahkuminekuid ei olnud uute ja vanade liikmesriikide vahel, nii et siin ei ole niivõrd asi isiklike huvide küsimuses Äh, tegelikult äh, SKT kasutamist toetas kõige rohkem üks Euroopa Liidu asutajaliikmetest, nii et äh, Rahvaparteile tundub, et praegune tekst vajab muutmist ja parandamist ning vajab seda olulisel määral. olles nüüd kuulanud tänase arutelu ära, siis mulle tundub, et praegusel hetkel me üksmeelele küll ei jõua me võime muidugi otsustada, missugune saab olema peaindikaator pärast kahe tuhande neljateistkümnendat aastat, meil on õigus oma arvamusi siin väljendada ja loomulikult asjad peavad arenema ja edasi liikuma, me ei soovi neid kitsendada ega tagasi hoida. aga me ei peaks sissetallatud rajalt kohe kõrvale astuma ning äh, tormama täiesti avastamata radadele. kui muutus meile midagi head annab, siis muidugi oleme kõik nõus, aga loomulikult äh, see peab olema siiski põhjendatud. see on äh, täpselt sama kui mis tahes muude muudatuste tegemine Äh, liikmesriigis, sellepärast et alati on vaja tõestada, et ettevõetav muutus viib asjad positiivses suunas. siin on täpselt samamoodi ükskõik, kas siis äh, muutuse pakub välja komisjon või on see mõni parlamendikomisjon, me peame ikkagi tagama, et me oleme suutelised äh, ka näitlikustama, kuidas see muutus ühtekuuluvuspoliitikat parendab. meil selles vallas on tarvis veel kõvasti tööd ära teha, kõvasti uurida, väga tore, et meil on kuulamised, see on suurepärane mõte. väga hea on ka see, et me pöörame tähelepanu kõigile nendele küsimustele, mis on, mis, mida on võimalik parandada, aga ebakindlaid kohti on siiski väga palju ja ma arvan, et me ei pea hetkel liiga kaugele minema. ma ei usu, et, et päris võimatu on kokkuleppele jõuda, aga igal juhul meil on siin veel pikk tee käia. muidugi, saar vajab rohkem abi kui maismaapiirkond aga siiamaani on olnud paigas just nimelt niisugune süsteem, mis võtab arvesse piirkondade ebasoodsamat positsiooni, aga jällegi meil ei ole piisavalt indikaatorit, mis täpselt ära näitaksid, kuidas olukord seal on ja see ongi see suund, kuhu me praegu läheme, me püüame leida uusi indikaatoreid, muuta indikaatoreid ma arvan, need, kelle jaoks on olulised rohelised väärtused, mina ise nende hulgas, ja need, kes on oma hingelt rohelised, nemad tahaksid eriti vaadata, kuidas jaotatud summade kasutamine toimib just nende toetussummade, mida jagatakse SKT alusel kui mõni investeering on keskkonnale parem ja keskkonnasõbralikum, siis kindlasti tuleb otsustada selle investeeringu kasuks, mis on keskkonnasõbralikum, kui mingi muu vähem keskkonnasõbraliku investeeringu kasuks. samas aga see ei tähenda, et see kõnealune piirkond saab seetõttu vähem toetust, kui investeeringud ei ole piisavalt keskkonnasõbralikud. kui me mõtleme kaks tuhat kakskümmend programmi nõuete valguses, siis tuleb kasutada olemasolevaid struktuure ja kasutada neid ühtse eesmärgi saavutamiseks. siinkohal on eriti oluline, et äh, rohelised, rohelises vaimus tehtavad otsused oleks kohal. ja ma arvan, et ka fraktsioonid on selles vallas valmis koostööd tegema. samas aga ei saa ignoreerida olemasolevaid näitajaid, näitajaid, mis on oma väärtust juba tõestanud. siin on küsimus liikmes, liikmesriikide ja piirkondade vahelises eh, toetuse jagamises. vähemalt niimoodi meie näeme seda küsimust. meie muudatusettepanekud, ma loodan, saavad ka fraktsioonide toetuse, aitäh! suur tänu! härra Surjan ja järgmine kõneleja. suur tänu, proua, proua esinaine, need küsimused, mis meil täna kõne all on, ei jäta mitte kedagi ükskõikseks. mina saan asjast niimoodi aru, et raportöör ei taha sugugi SKT-d välja jätta. ta näeb seda kui vahendit, mida võib jätkuvalt edasi kasutada, kuid vahendit, mis on natukene liiga, liiga piirav ning seetõttu tahaks ta leida ka täiendavaid vahendeid vahendeid, mida kasutaksime SKT-le lisaks. minu arvates on see igati otsekohene lähenemine, aga kolleegid, palun pidage ka silmas, et Euroopa Liit on tegelikult juba otsustanud, et ühtekuuluvuspoliitikas SKT ei ole ainsaks indikaatoriks. võtame näiteks sihtala üks teemad, aga mitte ainult, on ka teisi näiteks äh, selliseid indikaatoreid, näiteks nagu tööpuuduse määr. loomulikult meil on väga vaja seda siin toimuvat arutelu, sellepärast et on väga selge, et SKT tuleb küll alles jätta, aga SKT kõrval on meil tarvis ka muid indikaatoreid. kui me omavahel arutame ja kui me kuulame, mida eksperdid arvavad, siis ma arvan, et oleks igati õigustatud ja põhjendatud sobivate täiendavate tööriistade leidmine. nii et äh, olgem esiteks vaprad ja pidagem selle arutelu ära, sest see peaks meile tooma oluliselt paremaid tulemusi ning kui me arutelu tulemustele jõuame suurepärastele järeldustele, siis see näitab teed mitte ainult Euroopas, vaid võib-olla kasuks ka mujal. ja järgmiseks härra Skužina. suur tänu, proua esinaine. mis puudutab täiendavate edumõõtmiste, täiendavaid edumõõtmise kriteeriumeid, siis minu arvates need piirkonnad, mis on üldiselt mahajäänumad, siis nende puhul SKT on tegelikult väga heaks äh, indikaatoriks, mille alusel toetust jagada ja leida tõesti õiged piirkonnad, milles, kus tõsiselt on on elu ja elatustase viletsam ja mis on maha jäänud ning eristada neid äh, piirkondadest, mis tegelikult ise toime tulevad. ma olen meie tänaste arutelude käigus aru saanud, et me ei saa SKT-st loobuda, SKT peab jätkuvalt jääma sest et kõik teised indikaatorid on natukene paradoksaalsed ja nii nagu nimetas ka indikaator, oluline on võtta arvesse ka inimeste rahulolu, aga kõige rahulolevamad inimesed, keda mina olen iial kohanud, elavad Euroopa kõige piirga, kõige kõige vaesemates piirkondades ning kuna nemad on seal kõik väga rahulolevad ja rõõmsad, siis see ju toob välja selle, et need inimesed, kes elavad vaeselt, kuid väga rõõmsalt, peaksid panustama palju jõukamate inimeste toetamisse. see ei ole ju ka õige. on öeldud ka seda, et SKT-d tuleks, SKT kasutamist tuleks parandada struktuurifondide toetuse jagamisel, aga siin me räägime tegelikult ainult paarist protsendipunktist. nii et mina saan tegelikult asjadest aru niimoodi, et kui me tahame lisaks SKT-le kasutada ka täiendavaid indikaatoreid, siis on võimalik seda, neid rakendada ainult näiteks sa-, saarte puhul väga kaugete äärealade puhul, täpselt nii, nagu ka härra Surjan nimetas, sellepärast et vastasel korral tooks see poliitika kaasa liiga palju paradokse ja see pööraks äh, regionaalpoliitika üldse ümber ja muudaks ta täiesti absurdseks, suur tänu! suur tänu ja nüüd äh, proua Manne, suur tänu! Äh, proua esinaine, lugupeetud kolleegid, väga hea, et meil on praegu just see arutelu ja väga hea, et me väga sügavuti seda küsimust arutame, et me võtame arvesse spetsialistide ja ekspertide arvamusi. seda küsimust on kaalutud ühe ja teise nurga alt ning seetõttu ma olen, teen üsna lühidalt. mina jään jätkuvalt seisukohale, et tulevikus peaks ikkagi SKT olema põhikriteeriumiks. SKT on Euroopa solidaarsuse alus kuid SKT ei ole mitte ainus ja mitte piisav kriteerium, sellepärast et SKT kui niisugune või siis SKT kui kriteeriumi kasutamine tegelikult ei võimalda meil rakendada Euroopa äh, regionaalpoliitikat, sellepärast et kõik probleemid on mitmetahulised. kui me vaatame enda ees seisvat tulevikku, siis on täiesti selge, et äh, SKT-d ainsana ei saa olla indikaatoriks probleemide lahendamisel. mina tulen Soomest, Soome on kohati väga harva asustusega ning see mõjutab äh, näiteks ka konkurentsivõimet nendes piirkondades, minu arvates kõik niisugused asjad tuleks arvesse võtta, me peaksime võtma arvesse ka kõiki indikaatoreid, mis on seotud Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärkidega, näiteks äh, majanduse konkurentsivõime on väga oluline, siinkohal me peaksime esitama küsimuse, missugused piirkondlikud indikaatorid kõige paremini peegeldavad regioonide tegelikku olukorda. siis teine küsimus, keskkonna alased näitajad, need tuleb kindlasti arvesse võtta, sest et keskkond saab tulevikus järjest olulisemaks teemaks. nagu juba öeldud, on meie ees ka suured väljakutsed seotud seoses demograafiliste muutustega, aga vananemise kohta ei ole võimalik tegelikult indikaatorit luua, kuid midagi tuleks välja mõelda, sellepärast et va-, vananemine mõjutab samuti piirkondade konkurentsivõimet ja me peame piir-, regionaalpoliitikas leidma mingisuguse vastusega sellele vasa, va, vananemise küsimusele ja nüüd härra Bessee, kas te soovite uuesti sõna võtta? ei. niisiis, kallid kolleegid, meil on selle teema osas arutelu läb-, lõppenud, ei, härra Bessee soovib siiski sõna. jah, ma ütleksin siiski mõne, mõne sõna, et see arvamuste vahetus kokku võtta ja ja ma tahaksin öelda, et meid tegelikult on küsimus siin eelkõige äh, selles äh, jäikuses või selle tõelisuse, selles, kuidas ja kui järjepidevalt me seda poliitikat rakendame ning mõnikord ei ole see tõeline olukord tegelikult niisugune, nagu meie indikaatorid on näidanud, sellepärast et maailm on pidevas muutumises ning see tähendab seda, et ka meie peame muutuma koos selle maailmaga. nüüd äh, täiendava indikaatori küsimus. SKT vajab täiendavat indikaatorit, kuid kui me vaatame siis SKT on keskse tähtsusega majand, arenenud majandusega riikidele. mina tulen Prantsusmaalt, Prantsusmaa praegune president ei ole meie eriline sõber ning tema on pannud paika konkreetse, on loonud komisjoni, mis peaks tegelema nende samade küsimustega. ma mõistan, et et mõnedel kolleegidel on väga raske mõista täiendavate indikaatoritele kasutuselevõttu, see võib tõesti osutuda keeruliseks, aga SKT iseenesest on juba ka piisavalt keeruline ja SKT näitajate harmoneerimiseks on, läheb vaja palju aega, aga siiski oleme üsna hästi selles vallas edasi arenenud peaks olema lihtne tegelikult leida uued indikaatorid. me ei soovita siin ju SKT-st loobuda. SKT, mis mõõdab majandusarengut, jääb ikka paigale, aga SKT ja majandus ei ole ainus piisav äh, kriteerium, meil on tarvis midagi muud, mis aitaksid hinnata äh, ka üldist olukorda sotsiaalsest ja keskkonna seisukohast lähtudes. me peaksime leidma midagi täiendavat. praegu tehtud soovitused on väga mitmekülgsed ja aga mis puudutab majandusarengut, siis SKT on oluline keskne indikaator, aga see ei ole mitte piisav näitaja. me ei hakka mingisugust näitajat, täiesti uut näitajat paika panema, aga me võtame arvesse ekspertide, spetsialistide arvamusi, ma loodan, et me korraldame nendega koos, koosviibimise, arutame aga mis on praegu oluline? oluline on saata komisjonile selge poliitiline signaal, et nad peaksid tegutsema aktiivsemalt uute näitajate paika panemisel. me ei saa lõputult lihtsalt niisama arutada, arutleda, vaid on tarvis saata välja selge poliitiline diskussioon, äh, vabandust, poliitiline sõnum me uuesti arutelu ei ava, ütleb proua esinaine. kuid sõna saab siiski härra Zeller. suur tänu. Äh, väga raske on sõna võtta pärast raportööri, aga tahaksin siiski juhtida tähelepanu ühele asjale. Äh, kas me suudame leida indikaatorid, mis peegeldavad tõelisust paremini kui SKT, loomulikult saame, aga äh, me ei aga neid näitajaid on tohutult palju, mis erinevates valdkondades, nad näitavad elukvaliteeti, võtavad arvesse keskkonnaküsimusi, tervishoidu, tööhõivet ja nii edasi ja nii edasi. aga küsimus on selles, kui kui usaldusväärsed need näitajad üldse on, seda küsimust puudutati ka enne, kas neid näitajaid saab omavahel võrrelda kui vaadata mõningaid piirkondi, siis me peaksime ju suutma neid kirjeldada, suutma seletada, mida me kasutame nende hindamisel. ka see on oluline ka ühtekuuluvusfondide jätkuva toimimise jaoks, sellepärast et nende olulisuses on ka mõne, mõned inimesed hakanud kahtlema ja viimastel aastatel on selgunud, et kõik meie poolt paika pandud ülesanded tegelikult ei ole saavutatavad. aga kui me konkreetseid indikaatoreid paika ei pane, siis võib regionaal- ja ühtekuuluvuspoliitika kasutamine üldse ebaõnnestuda, seda me ei saa ometi, ometi lasta sündida. loomulikult me peame hoolitsema selle eest, et need poliitikad jätkuvalt toimivad ning mõjutavad positiivselt kõnealuste regioonide toimimist ja poliitikat ning regioonid ise teavad ju kõige paremini, kus kohas on nende murepunktid ja valukohad ning kuhu on vaja investeerida ning seetõttu on SKT väga paljudest seisukohtadest lähtudes siiski vajalik, ta jätkuvalt mängib olulist rolli toetussummade eraldamisel, nii et sellest me täielikult loobuda kindlasti ei saa. me peame reageerima piirkondlikele vajadustele, on väga paljud lõhutanud ja minu arvates on vale uskuda, et et demograafilist arengut on võimalik Euroopa eelarvega mõjutada, see ei ole küll võimalik. võib-olla piirkondlikul kohalikul tasandil on võimalik midagi teha, aga laias laastus mitte sugugi. kõik need on küsimused, mida tuleb arvesse võtta ja on protsesse, mida me muuta ei saa. kui me kirjeldame tegelikke tegelikku olukorda, siis üldiselt on väga hea, et me seda teeme ja peame mõtlema, kuidas me saame edasi minna, kuidas me saame töötada välja kõige paremad näitajad, aga õiglaseks fondide jaotamiseks peame me tulema välja mingite paremate näitajatega. kallid kolleegid, nüüd on, edasi läheb asi niimoodi, et ENVis hääletatakse kahekümne üheksandal novembril, regi peaks hääletama kakskümmend seitse, kakskümmend kaheksa oktoober, ma tahaksin panna, teha teile ettepaneku, et muudatuste esitamise tähtaeg oleks viies oktoober. ma loodan, et tänane arutelu, mis läks üsna sügavuti, hõlbustab ka muudatusettepanekute esitamist, aga palun võtke arvesse eh, neid piiranguid, mis seonduvad ajakavaga, niisiis viies oktoober on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. ja meil on ka pisut pikaajalisem tegevuskava, järgmise aasta esimesel poolel toimuvad kuulamised sellel teemal, nii et me jätkame sedasama küsimust ja selle arutamist ka kuulamistel ja nüüd me liigume edasi kolmeteistkümnenda punkti juurde, mis puudutab arvamuse projekti mm, konkurentsivõimetute, konkurentsivõimetute kaevanduste toetamise kohta, nendele riikliku abi andmine ja nüüd saab sõna härra Beržinska. kolleegid, ma tahaksin Äh, üles kutsuda, et reageeritakse kiiresti, sest hääletus äh, juhtkomisjonis äh, leiab aset üsna varsti, seega minu arvamus on esitatud teile nüüd ja see arvamus käsitleb umbes saja tuhande eurooplase saatust. käesoleva aasta lõpuks nõndanimetatud kivisöedirektiivi kehtivusaeg lõpeb ja meil oleks vaja õiguslikku alust vähese konkurentsivõimega äh, kaevanduste, äh, kivisöekaevanduste sulgemise toetamiseks. see tähendab nende kaevanduste sulgemist ja paljude töökohtade kaotust see puudutab eriti Saksamaad, Hispaaniat ja Slovakkiat. kuna aga nimetatud kaevanduste sulgemine põhjusel, et nad tulevikus ei ole enam konkurentsivõimelised, äh, siis tuleb neid toetada riigiabi kaudu. ja sellel saab olema kaugeleulatov piirkondlik mõju ja sotsiaalmajanduslikud tagajärjed ja seetõttu on igati äh, asjakohane, et meie komisjon koostab oma arvamuse selles küsimuses. minu poolt esitatud muudatusettepanekud on esitatud eh, erinevate fraktsioonide pealt. kolm esimest eh, muudatusettepanekut puudutavad olukorra kirjeldust, muudatusettepanek number neli eh, räägib sellest, et nimetatud küsimus äh, on põhjustatud sellest, et mitmetes riikides ei jõudnud üksmeelele selles küsimuses. Ähm, Saksamaal leiti, et need kaevandused tuleb sulgeda aastaks kaks tuhat kaheksateist, komisjon on välja pakkunud aasta kaks tuhat neliteist, ma arvan, et me peaksime selle tähtaja edasi lükkama. kuna me ei peaks äh, kõrvale lükkama liikmesriikide poliitilised otsused. on olemas ka muudatusettepanek kakskümmend seitse, kus kirjeldatakse negatiivseid sotsiaalmajanduslikke tagajärgi seoses kaubanduste sulgemisega. muudatusettepanekud üheksa ja kuusteist äh, äh, toovad välja komisjoni ettepaneku põhilise vea, nimelt selle, et nimetatud kaevanduste sulgemine äh, tähendab positiivseid tulemusi CO2 heitmete vähendamisel, seega kasvuhoonegaaside vähenemisel. ma arvan, et on olemas ka ekspertide hinnanguid, mis langevad minu seisukohaga kokku, et äh, suletatava, suletatavast kaevandudest äh, saamata jäänud kütus äh, tuleb asendada importkütusega mistõttu äh, sellega kaasnevad kulutused kahekordistuvad, äh, heitmete kogused suurenevad ja suurenevad ka veokulud. Mm, seetõttu me ei saa rääkida siin vähenenud kasvuhoonegaaside emissioonidest ja kliimamuutustest mõju. Äh, kolmteist muudatusettepanek räägib leevendavatest meetmetest, regionaalpoliitika meetmetest, nende kogukondade abistamiseks Äh, keda vahetult puudutab äh, kaevanduste sulgemine ja selle sulgemise tagajärjed. muudatusettepanek number kaheksateist äh, pakub välja tähtajad nimetatud kaevanduste sulgemiseks aastaks kakskümmend kakskümmend. muudatusettepanek üheksateist kirjeldab nimetatud juhtumeid sest äh, käesoleval ajal on nende kaevanduste majandamine raske, need vajavad abi, kuid pärast aastat kaks tuhat kakskümmend arvestades äh, kivisgaasi äh, ja nafta hindade pidevalt muutumist ja turbulentsi, kuna need on omavahel seotud, võib hinna kujunemine tekitada olukorra, kus kivisekaevandused ähm, muutuvad jälle konkurentsivõimeliseks ja seetõttu muudatusettepanek pakub välja, muudatusettepanek üheksateist pakub välja ka erandi taolistele kaevandustele. ma üritan saavutada üldist erandit, sest mõningatest üksikutes kohtades kaugemates kohtades, äärepoolsemad aladel võivad niisugused kaevandused olla olulised selle piirkonna majanduse jaoks ja kui ma ei eksi, sellest on juttu muudatusettepanekus number kümme ja seega ma andsin lühiülevaate sellest teemast. suur tänu. Ah, Margus Piiper soovib sõna võtta selles küsimuses ma tahaksin tänada raportööri selle arvamuse eest. Äh, mõningates Euroopa riikides, eelkõige Hispaanias ja Saksamaal on tekkinud probleem seoses sellega, et, et kivisüüsi ei suuda enam konkureerida ja nende riikide valitsused on koostanud erikavad kivisöekaevanduste jaoks, need on pikaajalised kavad ja need on koostatud Euroopa Komisjoni ettepanekul. seega me peame arvestama ka liikmesriikide probleemidega äh, Euroopas on seisukoht, et vähendame järk-järgult ka kivisöe kaevandamist. aga see võib tekitada usaldamatuse poliitilise protsessi vastu, sest nende piirkondade elanikud heite vahed erinevate poliitiliste tasandite vahel. ja seetõttu me peame mõtlema sellele, mida on võimalik riiklikul tasandil saavutada, kuna on langetatud otsus, et ainult konkurentsivõimelised kivisöekaevandused jäävad alles ma tänan härra Bružinat eh, üles näidatud solidaarsuse eest ja ma olen tänulik, et komisjon selle teema üles võttis. tänan ja järgmisena Ricardo. suur tänu, proua esinaine. ka mina tahaksin tänada raportööri, eh, selle arvamuse koostajat, selle arvamuse eest. on õige et see probleem põhiliselt puudutab nelja riiki, kuid samas me räägime, et sada tuhat töökohta on ohtu sattunud. ja see võib kaasa tuua sotsiaalseid pingeid ja koondamisi. ma arvan, et äh, aasta kaks tuhat neliteist äh, on kuidagi juhuslikult valitud tähtaeg ja minu arvates seda tähtaega peaks edasi lükkama aastasse kaks tuhat kaheksateist või kaks tuhat kakskümmend. Äh, sest see aitaks selle ettepanekuga hõlmatud aladel paremini kohaneda olukorraga. see puudutab otsesemalt pruunsöö kaevandamist ja see tähendab seda, et kui me nüüd kaevanduse sulgeme, siis Euroopas toodetud kivisöögi asendatakse importkivisööga. ja siin räägitakse saasteprobleemi ja komisjon viitab siin CO2 heitmete vähenemisele. kuid samas me peaksime arvestama ka selle, et Euroopas on rohkem kui kaksteist kak-, katseprojekti, eh, mis on suunatud süsiniku äh, püüdmise ja säilitamise tehnoloogia arendamisele ja need võiksid muuta ka kivisöekaevandused keskkonnahoiu suhtes jätkusuutlikumaks. teiseks ma tahaksin rääkida konkurentsivõimest. võib ju väita, et riigiabi andmine kivisöökaevandustele ei ole õige kuid on tuhandeid pretsedente selle kohta, kuidas miljoneid eurosid riigi abina on antud autotööstusele. ja see on igati võrreldav äh, kaevanduste probleemidega, kui me räägime sotsiaalsetest probleemidest, äh, sest kaevanduste sulgemine otseselt puudutab ligi sada tuhat inimest neljas riigis sada tuhat inimest, kes jäävad tööta ja ma siiralt usun, et seda juhuslikult valitud tähtaega tuleks edasi lükata aastaks kaks tuhat kaheksateist või kaks tuhat kakskümmend. härra Toiler, tänan kolleegid, te olete tõstatanud juba mitu olulist punkti Äh, on esitatud mitmeid tugevaid argumente selle kohta, et on vaja Euroopa Liidu poolset äh, koordineeritud tegevust kivise kaevandamise järkjärgulisele vähendamisele ja seda ei tohiks õõnestada. kuid samas ei tohi unustada, et kivisööga kaasnevad ka keskkonnaprobleemid ja ei tohiks kahtluse alla seada Euroopa Liidu poolseid jõupingutusi uute tehnoloogiate kasutusele võtmise reklaamimisel, äh, näiteks äh, CO2 heitmete eraldamiseks ja säilitamiseks äh, elektrijaamades. kui ma õigesti aru saan, tuleb üle vaadata muidugi paika pandud tähtajad ja meie oma komisjonis ei poolda äh, pikaajalisi subsiidiumi äh, vähese konkurentsivõimega kavandustele. samuti me ei ole vastu jõupingutustele arvestada kliimamuutustega, ma teen ettepaneku äh, selle kohta, et selle muudatusettepaneku sõnastus ei aita kaasa meie arutelule ma tahaksin lühidalt vastata muudatusettepaneku üheksa kohta esitatud küsimusele, ütleb härra Brežine. me ei kahtle kivisöe tootmise mõjus kliimale ja kivisöe põletamisele elektrijaamades. ma olen külastanud paljusid taolisi elektrijaama, ma olen ka aastaid töötanud kivisöekaevurina, ma tean, millest ma räägin, kuid rangelt öeldes Äh, nende kivisöekaevanduste sulgemise järel asendatakse äh, tootmata kivisüsi mujalt sisse toodud kivisööga väljaspoolt Euroopa. Äh, seega see ei mõjuta kliimat meie poolt ja selline CO2 bilanss saab olema negatiivne, sest teinekord võib-olla tuleb sisse vedada kivisööt Austraaliast, mis on väga odav. mis tähendab seda, et Hispaania kivisöösi asendatakse Austraalia kivisööga, mis äh, tarnitakse vahetult Hispaania sadamatesse. seega ma ei sea kahtluse alla kliimakaitsepoliitika, kuid antud konkreetsel juhul see bilanss saab olema neutraalne ja kui teil on tõsiseid vastuväiteid sellele, siis ma aktsepteerin neid. jah, kolleegid, me vajame täiendavate selgituste jaoks aega, me oleme pikendanud muudatusettepanekute esitamise tähtaega kaheksanda oktoobri keskpäevani, palun pidage kinni sellest tähtajast. me loodame, et selleks ajaks on tekst ka tõlgitud kuid ma siiski soovitan mitte oodata seda ja asuda juba muudatusettepanekute kallal tööd, tööle vahepeal ainuke võimalus esitada see majanduskomisjonile enne hääletust üheksandal novembril, kui me ise hääletame kahekümne seitsmendal, kahekümne kaheksandal novemb-, oktoobril, vabandust, seega meil on teatud ajalised piirangud. tänan selle mõttevahetuse eest ja lähme nüüd edasi päevakorraga, päevakorrapunkti neliteist juurde, Leena Kolarska-Bobinska on raportöör energiatõhususe tegevuskava läbivaatamise kohta. ja nüüd ma annan sõna Leenale Äh, selle küsimuse tutvustamiseks. Dziękuję bardzo. Właściwie to ja wolałabym, żeby... Suur tänu. ma pigem paluksin teil, proua esimees, öelda meile, mis selle raportiga toimub, sest ma pean koostama küll arvamuse, aga on üsna suur kaos siin tähtaegade ja üldiste organisatsiooniliste küsimustega, nii et ma ei ole päris kindel, kas me siis peame selle arvamuse kirjutama või mitte ja muudatusettepanekud, mis ma olen koostanud ja ka Markus Paeper saatis muudatusettepanekud. ühesõnaga, ma ei ole päris kindel, kas seda arvamust nüüd on vaja, kas seda peab kirjutama või mitte. jah tõepoolest on teatud ebakindlus, meie ei ole seda tekitanud, aga see tuleneb sellest, et ITRE ei ole meile ametlikult veel öelnud, kas nad lükkavad edasi oma dokumendi alase hääletuse. sest Euroopa Komisjon, nagu ma aru saan, on ise edasi lükanud oma dokumentide vastuvõtmise. aga on võimalus, et me peame hääletama seda oktoobri lõpus, sest ITRE võib siiski jääda oma tähtaegade juurde. nii et see on eeldus, millest me peame lähtuma. Äh, halvima stsenaariumi puhul, kus meie arvamus õigeks ajaks valmis ei jõua, tahaksin kutsuda teid üles muudatusettepanekut tegema otse ITRE-le ja võib kaaluda ka võimalust erakorralise kohtumise korraldamiseks kaheksateistkümnendal oktoobril Strasbourgis. nii et me peame olema avatud kõikidele võimalustele, aga meie esimene valik on siiski arvamuse koostamine ja halvima stsenaariumi puhul me piirdume siis otseste muudatusettepanekute tegemisega ITRE arvamusse suur tänu! Need viis punkti, mis ma olen oma arvamuses koostanud, kõigepealt me arvestame seal regionaalse aspektiga, see on kõige olulisem. selle raporti ümber on päris palju pingeid ja arutelusid käimas. pinged on seotud peamiselt sellega, kas tähtajad peaksid olema siduvad või mitte Need arutelud toimuvad eeskätt Rahvaparteis ja läbirääkimistes raportööri ja teiste fraktsioonidega. me ei ole päris kindlad, mis äh, nende arutelude tulemus on ja missugused kompromissid välja nägema hakkavad. aga arvamuses me selle teemaga ei tegele, me keskendume vajadusele sisse viia mitmetasandiline detsentraliseeritud lähenemine energiapoliitikale ja tõhususpoliitikale. me toetame linnapeade ja arukate linnade konventsiooni algatust. Need on huvitavad lahendused ja me ei ütle, et äh, regionaalsel tasandil energia säästmine on vajalik, sest regioonid on sellest aspektist vaadatuna erinevad. ma ei tea, kas te olete arvamuse saanud, aga mm, see on igatahes laiali saadetud, nii et ma ei hakka ette lugema igat punkti sellest Markus Piper veel üks muudatusettepanek, mille me peame koos esitama. see puudutab euro õigusaktide vastuvõtmist nagu ökodisain, ökodisaini direktiiv, energiatõhususe direktiiv, selle asemel, et luua uusi Euroopa tasandil lahendusi. peamine probleem, mis puudutab energiatõhusust, on selles, et paberil on küll palju lahendusi vastu võetud, aga tegelikus elus neid rakendatud ei ole. ja see on nii kogu energiasektori puhul, mitte ainult energiatõhususe aspektist lähtudes. nii et idee on mitte luua uusi õigusakte, uusi reegleid, vaid keskenduda sellistele lahendustele, mis aitaksid kiiremini rakendada seda, mis juba on vastu võetud. suur tänu, ma ei tea, kas keegi soovib praegu kommenteerida või omalt poolt täiendada, mida proua Kularska ütles. paistab, et ei ole kommentaare paluksin kinni pidada muudatusettepanekute tähtajast, mis samamoodi nagu teistelgi puhul on kaheksanda oktoobri keskpäev ja me loodame ka tõlked kättesaadavaks teha enne muudatusettepanekute tähtaega. kutsuksin teid üles tõesti hoolikalt seda lugema, selle üle mõtlema, sest regionaalpoliitika on andnud äärmiselt aktiivse panuse energiatõhususe valdkonda ja me usume, et ka tulevikus see poliitika võib mängida oma osa siin valdkonnas. nii et kui rohkem kommentaare ei ole, siis kaheksanda oktoobri keskpäev on muudatusettepanekute tähtaeg. punkt viisteist, muud küsimused. mul endal mingeid muid küsimusi ei ole, kui keegi teie hulgast just ei soovi midagi öelda. punkt kuusteist, järgmine koosolek on äh, lahtiste uste päevade avaistung äh, esmaspäeval, neljandal oktoobril ja ma kutsuksin üles äh, teid kõiki osalema vähemalt kahel üritusel. üks on siis avaistung, mm, siis on umbes äh, tund aega arutelu, mis toimub äh, Hemicycle'is ja siis veel teine kohtumine, kus oleme meie ja Koter komisjon ja see on viiendal oktoobril teisipäev kell üheksa hommikul toimub arutelu ühtekuuluvuspoliitika ja Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegia üle. nii et loodan teid ka seal näha ja avatud ust päevade nädalal toimub sadu üritusi ja ma loodan, et te osalete seminaridel, aruteludel ja nii edasi, et me oleksime nii-öelda nähtavad nendel üritustel. see ongi minu viimane küsimus, mis päevakorras oli, kui keegi muud midagi öelda ei soovi, siis koosolek on lõppenud, aitäh!